ühest küljest äh, äh, ei tunnusta Kosovot, aga samal ajal tahame siiski viisanõuet kaotada, mina ei mõista seda, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Dias de Mera, teil on kolm minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik! nagu mõned teist teavad siis mina olen äh, olnud äh, määruse äh, kolm viis üheksa raportöör, ma olen ka peatamismehhanismi teemal tööd teinud, mis tuleneb sellest eelnevalt mainitud määrusest ja mitmel korral olen mina öelnud, et Äh, sellised riigid nagu Ukraina, Gruusia, Kolumbia, Taiwan tuleks panna nii-öelda musta nimekirja. Äh, kõiki neid riike iseloomustab teevad äh, teatud asjad, nad on suveräänsed riigid. artikkel üks lõige üks viis kolme viis kolm üheksast ütleb järgnevat, kolmandate riikide kodanikud ja nii edasi ja nii edasi tänases arutelus ei räägi me riigist. Äh, Kosovo on Serbia provints nagu Vojvodina, on ta Serbia osa. me ei saa äh, võimaldada äh, mingeid poliitilisi instrumente, mis lagundaksid suveräänset riiki, nimelt Serbiat. Hispaania Rahvapartei seisukoht on teada Euroopa Liidus on kakskümmend kaheksa liikmesriiki. ja sellise äh, käigu õiguslikkus on kaheldav äh, Kreeka, Küpros, Slovakkia äh, kuidas seda ettepanekut äh, seal kohaldatakse. kui see nüüd vastu võetakse, siis Euroopa Kohus kindlasti saab kaebusi äh, äh, meie mõnedelt liikmesriikidelt, kes kindlasti ei võimalda viisavabadust Serbia provintsi kodanikele. Euroopa Euroopa äh, Liit äh, tagab ju viisavabaduse ainult suveräänsetele riikidele. õiguslikult rääkides äh, on see, mida ma just ütlesin, ilmselge eh. suur aitäh! Äh, härra Dias de Mera, äh, teile on kaks sinise kaardi küsimust äh, proua Bergealt ja proua Fajonilt, olete te nõus neile vastama? väga hea, kõigepealt saab sõna kolleeg Bergea ja pärast seda kolleeg Fajon. palun, proua Bergea. lugupeetud Dias de Mera, me tunneme üksteist hästi, me teeme tihtipeale koostööd ja ma tean, et te olete suurepärane jurist viis liikmesriiki, kellele te viitasite, on oma nõusoleku andnud selleks, et tagada viisanõudest vabastamine vaatamata riigi tunnustamisele. ja mida te arvate ka ÜRO seisukohtadest ning enesemääramisõigusest selle riigi puhul tema kodanike poolt, aitäh? suur tänu proua veržea selle küsimuse eest! ja mina austan teid ka väga, ma tean, et te teete väga head tööd, kuid kahjuks ei ole te väga äh, teadlik selles küsimuses, need viis liikmesriiki ei ole andnud oma nõusolekut millelegi, äh, millele nad ei saa oma nõusolekut anda. Nad ei saa osaliselt anda viisavabastuse nõusolekut äh, suveräänse riigi provintsile. suur aitäh ja nüüd proua Fajon kallis Augustin, me oleme alati teinud head koostööd ja me äh, tunneme teineteist väga hästi, aga mul on ka teile üks küsimus. Äh, mul on olnud viie liikmesriigi esindajatega äh, kont-, kontakte, kes ei tunnusta Kosovot riigina ja kolleegidel, kolleegil on õigus, me räägime reisidokumendi tunnustamisest, mitte sellest, kas tegemist on riigiga või mitte. ja need riigid on valmis andma oma nõusoleku viisavabastusele ja ma tahaksingi vastust küsimusele. kahe tuhande üheksandal aastal me nägime Taiwanile ette mm, viisavabastuse äh, vaatamata sellele, et Euroopa Liit Taiwan'i riigina ei tunnusta. Senora Fajon proua Fajon. ka mina tunnustan kõrgelt teie tehtud tööd ja hindan väga äh, seda tööd, mida me ühiselt oleme ära teinud äh, juba väga pika aja jooksul. minu äh, vastus teile on sarnane sellele, mille ma andsin proua Veržale. üks asi on anda reisidokument aga hoopis midagi muud on see, kuidas väljastada reisidokumente inimestele, kes elavad territooriumil, mis ei ole suveräänne riik, vaid on suveräänse riigi osa. kordan veel kord, õiguslikult rääkides ja see määrus kehtib Euroopa Liidu kahekümne kaheksale liikmesriigile, mitte kahekümnele kolmele liikmesriigile õiguslikult rääkides ei ole võimalik seda siis rakendada seda ma püüan teile selgesõnaliselt ka selgeks teha. viis liikmesriiki eh, kindlasti esitavad kaebuse selle peale, eh, neile see ei kehti, sellepärast et nemad ei tunnusta eh, sellise Serbia provintsi iseseisvana, nagu Kosovo seda on. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Mamikins, teil on poolteist minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid Kosovo jäeti välja viisavabastuse režiimist eelmisel aastakümnel, aga teised Lääne-Balkani riigid said sellest privileegist osa. me võime mõelda Kosovo ajaloole erinevalt, aga me ei saa äh, hoida seda riiki pantvangis oma geopoliitilises mängus. Kosovo äh, rohkem kui teised tegelikult on vajanud äh, Thessaloniku protsessi algusest peale viisavabadust äh,. kõik neli komisjoni raportit on näidanud äh, kiiret äh, progressi, mida on Kosovo on läbi viinud äh, üheksakümmend viis D tähist äh, on paika pandud ja need on täidetud äh, Äh, ja ma tahaksingi teada, millistel legitiimsetel põhjustel me saame öelda ei oma partnerile äh, siin puhul. me peame oma lubadused ju täitma. kaheksakümmend neli protsenti kosovolastest pooldavad Euroopa Liidu liikmelisust ja minu arvates me peame äh, kaaluma Kosovot tulevase liikmena juba praegu ei saa aktsepteerida ju Lääne-Balkani kõige Euroopa-meelsema riigi arengut ja Euroopa eh, suunas liikumist ja ma tõesti loodan, et eh, Kosovo ebaõig-, ebaõiglane kohtlemine lõpeb. ja tegelikult eh, läänemaailm peaks vabadust paluma Kosovolt ja ma tahaksin Tanja Fajoni kiita töö eest selle teemaga seoses, aitäh! suur tänu teile! kallis kolleeg ja järgmiseks äh, saab sõna kolleeg Tomašitš, teil on üks minut, palun. suur aitäh, lugupeetud president Äh, viisarežiimi äh, liberaliseerimine saadab selge sõnumi kolmanda riikide kodanikele välja, see näitab neile, et Euroopa näeb neid äh, hea partnerina. ma leian, et on silmakirjalik rääkida Kosovo Euroopa perspektiivist, kui me ei anna seda viisavabadust nende kodanikele. ja see on veelgi silja, silmakirjanikum, kui see kõik toimub poliitilistel põhjustel. Kosovo on Kosovo kontekstis on räägitud äh, kriteeriumide täitmisest, kui kriteeriumide täitmine on meie jaoks nii oluline, mida ta ka on, siis kõik tõkked tuleks eemaldada, kui Kosovo need kriteeriumid ka täidab. me räägime äh, tegelikult siinkohal ka äh, Kosovo rahvusvahelisest staatusest, mõned liikmesriigid endiselt ei tunnusta Kosovot sõltumatu riigina, aga sõltumata sellest peame meie aitama Kosovol areneda stabiilsest stabiilseks ja sõbralikuks riigiks, selle asemel, et seda äh, õõnestada ja selle asemel, et olla silmakirjalik. aitäh! kallis kolleeg, äh, kolleeg Rüübich tahab esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas te olete sellele nõus vastama? Äh, kolleeg Tomašitš härra Rüübich sooviks esitada teile sinise kaardi küsimuse, olete te valmis vastama? palun. suur aitäh, ma usun, et väga oluline on näha, millised, et viisakriteeriumid on täidetud ja ma arvan, et praegu see nii on ja see tähendab, et äh, mis puudutab viisavabastust, siis siin me peame äh, teatud jaotusega tegelema ja see viisa äh, on väga oluline instrument liikumaks Euroopa suunas, aitäh. austatud kolleeg, ma arvan, et äh, me muudame selle teema siin poliitiliseks. et tegelikult on olnud riike, kus äh, on palju rohkem olnud äh, kriminaale ja me oleme ikkagi viisavabastuse andnud, ma arvan, et siin on teema poliitiline. suur aitäh, kolleeg Selimovitš, teil on üks minut. suur tänu, juhataja, ma ei saa ühest asjast siin arutelus aru me kritiseerime tihtipeale riike, kes ei täida oma kohustusi, et räägivad ühte ja teevad teist ja meie käitume samamoodi. Kosovo puhul on olukord täpselt selline. kuidas me saame seda teha, ma ei mõista. me oleme seadnud teatud äh, nõudmised, mida Kosovo peab täitma. Need nõudmised tulid kõikidelt riikidelt, ka nendelt, kes ei tunnusta Kosovo iseseisvust Kosovo on täitnud neid tingimusi, komisjon on seda analüüsinud, need on äh, kõik täidetud ning meiepoolne vastus äh, on null. see äh, vähendab meie usaldusväärsust. kõikvõimalikud tingimused, mida võiks ette kujutada, oleksime me võinud neid esitada, aga me esitasime neile teatud tingimused, need on täidetud, me peame täitma oma osa ja julgustaksin nõukogul selle tsirkuse lõpetada ning võimaldada viisavabastus Kosovo kodanikele, sest see vähendab Euroopa Liidu usaldusväärsust, aitäh. suur tänu ja järgmisena saab sõna Pild, kolleeg Pilde, palun Äh, viisanõudest vabastamisega on proua raportöör öö, äh, otsustanud tegutseda niiviisi, kuidas seda saab siis tõsiselt nõuda? Kosovo on viimasel ajal mänginud tulega, mida öelda tollitariifide kohta, mis puudutavad Serbia importit või näiteks, mis puudutab julgeolekujõudude eh, muutmist kaitseväeks ning põhiseaduse muutmist. Kosovo isoleerimise osas eh, lükatakse kalevi alla eh, serbide vähemuse olukord ning tingimusi ei ole täidetud, nagu näiteks see, mis puudutab kaks tuhat kolmteist aasta Brüsseli leppe täitmist Kosovo on eemaldunud Euroopa perspektiivist veelgi enam ning ei ole kunagi äh, olnud midagi muud kui ebaõnnestunud riik, aitäh. suur tänu, proua. ja nüüd saab sõna kolleeg Mandl kaheks minutiks, palun. suur tänu, juhataja, head kolleegid toetan viisavabastust Kosovo puhul ning võtan sõna selle parlamendi enamuse nimel. me oleme juba hääletanud viisa liberaliseerimise poolt ning nüüd peab nõukogu täitma äh, Euroopa Liidu lubadusi, mis olid seotud teatud tingimustega, mida Kosovo pidi täitma ning Kosovo on seda teinud. me kõik teame, et kuus erinevat riiki äh, ning kaheksateist miljonit inimest ning ainult üks koma kaheksa miljonit nendest ei saa lõigata kasu vabast reisimisest. Kosovo kodanikel peaks olema samuti see võimalus. me kõik peame võitlema korruptsiooniga õigusriigi poolt, me peame aitama selle, nende riikide kodanikke, et võidelda selle probleemi vastu, meil peab olema ta, võimalus tagada äh, võimalused. küsimus ei ole elama või tööle asumisest kusagil mujal, vaid see puudutab ainult viisata reisimist ning ilma ooteaegadeta, mis on peredele väga ärritavad, see puudutab viisavabastust ning Euroopa Parlament toetab Kosovo kodanikke, kes on ära teeninud viisanõudest vabastamise, aitäh! suur tänu, härra Mandl! ja järgmisena saab sõna kolleeg Pitsula pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. viisanõude kaotamine äh, oli seotud kaks tuhat kaksteist aasta plaaniga. neli aastat hiljem äh, Kosovo on täitnud nüüd üheksakümmend viis äh, kriteeriumi kaks tuhat kuusteist aastaks, äh, kaks täiendavat tingimust, mis puudutavad õigusriigi põhimõtet, mis olid poliitiliselt kõige tundlikumad. demarkeerimise ratifitseerimine Montenegroga oli kriteerium, mis täideti aasta tagasi. see aga ei ole midagi muutnud. frustratsioon ja isolatsiooni olukord Kosovo kodanike hulgas suureneb sellepärast ei ole üldsegi üllatav, millised on need ühepoolsed meetmed, mida tolli osas näiteks on Serbiale impordile rakendatud. sellised otsused ei ole loomulikult head, aga neid peab mõistma selle rahulolematuse kontekstis seoses olukorraga. Euroopa Liit peab olema sidus ja oma reeglitest kinni pidama see teema ei tohiks olla poliitiline ning peaks olema seotud teiste õigusloomeliste ja läbirääkimisprotsessidega. Kosovo kodanikel peab olema võrdne kohtlemine kõigi teiste Lääne-Balkani inimestega. see on see, mille nad on ära teeninud. suur tänu, kolleeg ja nüüd saab sõna kolleeg Paul Colombier üheks minutiks. lugupeetud juhataja viis Euroopa Liidu liikmesriiki keelduvad põhjendatult Kosovot tunnustamata, tunnustamast. tuletage meelde, et tegemist oli ähm, Serbia kodanike barbaarse pommitamisega kakskümmend aastat tagasi viisanõudest vabastamine Kosovo kodanike puhul oleks üks samm veel, mis justkui viiks Euroopa Liidu suunas, mida me ametlikult keeldume toetamast. paljud teist räägivad, head kolleegid, kriteeriumitest. mina näen ühte, see puudutab vastuvõetamatut inimõiguste eh, olukorda Kosovo valitsuse poolt. meil ei tegemist on eh, pseudoriigiga, Äh, kus on väga palju äh, maffiat äh, ja islamit, kus on läbi viidud mitmeid agressioone, institutsionaalset diskrimineerimist seoses tööhõivega ja isegi ähvardamist Kosovo serblaste osas, kes ei saa oma kristluse, oma usku väljendada ning igal juhul selline samm ei lähe õiges suunas selleks, et lepitada eks-Jugoslaavia erinevaid rahvaid, aitäh. suur tänu, aitäh, palun. kallid kolleegid, palun pidage kõneajast kinni, kakskümmend minutit, vabandust, kakskümmend sekundit kõneaega ületada on juba natukene liiga palju siiski. kolleeg Voor, poolteist minutit, palun viimane aeg on Euroopa Liidul ja oma liikmesriikidel eh, pidada kinni oma kohustusest võimaldada Kosovo kodanikel reisida viisavabalt Euroopa Liitu. Kosovo puhul on tegemist noore riigiga, mis on teinud olulisi jõupingutusi pärast kõige koletumat etnilist vägivalda Äh, selleks äh, ja ning on täidetud Euroopa Liidu nõudmised, et saavutada viisanõude kaotamine. tahaksin öelda, et tegemist ei olnud võrdsete mängureeglitega, ukrainlased said kiiresti viisa liberaliseerimise, sest see sobis poliitiliselt meile. ma ei tahaks seda rõhutada, aga minu arvates on see ebaõiglane regulaarsed kontaktid mitmete kodanikuühendustega kohapeal, eriti just noorte ja naiste ning ettevõtjate osas, on mulle näidanud, et kodanikud soovivad kuuluda Euroopa projekti hulka ning viisanõude äh, kaotamise protsessi blokeerimisega edastab nõukogu vale sõnumi. paljud noored Kosovo kodanikud on pettunud ning äh, ei ole rahul Euroopa Liiduga ning lootus Euroopa Liidu rahuprojektist äh, tuhmub nende jaoks. meil on vaja, et nad oleksid osa meie rahuprojektist. kuhu nad pöörduvad? Äh, see keelekasutus, mida ma siin osadelt olen kuulnud, on vastuvõetamatu. mina Briti parlamendi saa-, esindajana esindan Manchesteris ka Kosovo kodanikke ning Äh, Kosovos on ka Manchesteri rahupark, tegemist on sõjapagulastega, kes panustavad meie kogukonda ning nende laimamisega laimate kõiki Kosovo kodanikke, häbi teile. Äh, suur aitäh. Äh, proua Vood, kolleeg Sošnjev tahaks esitada teile sinise kaardi küsimuse, olete te nõus vastama? Um, um, ma ei ole valmis äh, arutama siin kolleegiga neid rassistlikke seisukohti ja ma keeldun tema sinise kaardi küsimusest. kas härra Sotšnjev soovib äh, kodukorra teemal sõna, palun? E, ma sooviksin, et nüüd uuritaks, kas on lubatav teisi parlamendisaadikuid äh, niimoodi äh, misoküünideks, rassistideks ja nii edasi sõimata suur aitäh, härra Sošnjets. saadan teie küsimuse edasi äh, parlamendi presidendile ja anname teile vastuse ka aga äh, nüüd äh, oleme jõudnud äh, vaba mikrofoni vooru juurde. olen saanud taotluse kolleeg Suitsalt sõna saamiseks ja annangi talle sõna. suur tänu, ma olen nõus nendega, kes ütlesid, et on viimane aeg võimaldada viisa nõude kaotamine Kosovole, et see on kahetsusväärne, et mõned parlamendisaadikud räägivad Kosovost kui provintsist tegemist on tunnustatud riigiga ja kahetsusväärne on, et tänu sisepoliitilistele küsimustele keeldutakse sellest mõttest. Kosovo on täitnud ähm, äh, vastavad kriteeriumid, mis on seatud seoses piiriga ning äh, on tehtud jõupingutusi ka õigusloome osas, et võidelda korruptsiooniga. mul on väga kahju, et äh, et nähakse seda surveavaldusena mõningatele riikidele nõukogus selleks, et oleks võimalik äh, Äh, liberaliseerida viisarežiim. minu arvates on tegemist äh, selle riigi noortele olulise teemaga, nad soovivad reisida teistesse Euroopa riikidesse. Euroopa Parlament on toetanud seda mõtet ka Euroopa Komisjonis ja on tõesti vaja avaldada survet äh, nõukogule selleks, et kodanikud saaksid vabalt reisida, aitäh suur aitäh, vaba mikrofoni voorus ei ole võimalik sinise kaardi küsimusi esitada. Äh, ja nüüd äh, annan sõna taas volinik Avramopoulosele, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, head kolleegid, kõigepealt sooviksin avaldada teile tänu selle huvitava arutelu eest. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament tunnistab äh, edusammude olulisust sellel teemal, nagu ma ütlesin enne, siis ei puuduta see mitte ainult õiglust äh, seoses Kosovoga äh, ja tema ametivõimude ja kodanikega, et tunnustada nende jõupingutusi. see on samuti seotud stabiilsuse ning julgeolekuga selles piirkonnas me ei saa ignoreerida suuremat pilti, mis äh, siin kaalul on, mis puudutab Euroopa perspektiivi kogu piirkonnas Nende kõigi lähemale toomisega tagame me tugevama koostöö. ei ole võimalik edasi liikuda või lükata finišijoont vastasel korral tekib oht, et Kosovo ning eelkõige selle Euroopa-meelsed äh, kodanikud pööravad oma selja ning hakkavad äh, jooksma teises suunas. minu arvates on väga kahetsusväärne, et kokkuleppe saavutamine ei olnud võimalik selle ametiaja jooksul ma loodan, et see viiakse lõpule järgmise ametiaja jooksul niipea kui võimalik, suur tänu. suur aitäh, lugupeetud volinik teile ja nüüd annan sõna taas meie raportöörile proua Fajonile, teil on sõna. suur tänu, juhataja, aitäh kogu äh, avaldatud toetuse eest, aitäh variraportööridele ja kolleegidele, kes usuvad, et Kosovo on viisa liberaliseerimise välja teeninud, suur tänu komisjonile ja, ja nende osas, kellel on kahtlusi, siis äh, riigi tunnustamine ei ole liberaliseerimise osas äh, vajalik, on vaja ainult tunnustada reisidokumenti. suurenenud radikaliseerumisel ei ole midagi pistmist piiratud viisavaba reisimisega põhiliselt noortele ja turistidele aga suurenenud radikaliseerumine võib olla tulemuseks äh, Kosovo isolatsioonile ning lootusele, et, äh, lootusetusele, et Euroopa Liit ei suuda täita oma lubadusi. Kosovo on täitnud komisjoni poolsed kõik tingimused, mis, mida oli enam kui teiste Lääne-Balkani riikide puhul. Euroopa Komisjon on nentinud, äh, et kõik on korras, parlament on seda, neid tunnustanud ja kui te ütlete, et Kosovo ei täida tingimusi, siis te lihtsalt valetate ja käitute vastutustundetult. julgustan Euroopa Liidu valitsusi lepingut austama ning tegema otsuse viisanõude vabastamise osa kvalifitseeritud häälteenamusega nõukogus ei ole vaja äh, ühehäälsust ning lõpetada see poliitiline mäng homme hääletame me selleks, et tagada esimese lugemise menetlus parlamendis. see ei ole lõpphääletus, aga tegemist on olulise hääletusega selleks, et viidata Euroopa valitsustele, et meie Euroopa Parlamendis oleme valmis, see on meie sõnum taas homme me peame kinni oma lubadusest ja nüüd on teie ülesanne üles näidata usaldusväärsust et äh, hoolite noortest, noortest peredest äh, noore riigi puhul, mis on olnud liiga pikalt isolatsioonis, aitäh mõistmise eest! suur tänu, austatud kolleeg teile ja sellega on arutelu sellel teemal lõppenud ja hääletame seda teemat homme. La relazione dell'ordine del giorno reca järgmiseks on meil päevakorras kolleeg Manka raport äh, teemal kahe tuhande kahekümnenda aasta tulude ja kulude eelarvestus, esimene jagu Euroopa Parlament. teenistused äh, on mulle teada andnud, et äh, meie raportöör härra Manka ei ole hetkel saalis Äh, mistõttu annan sõna äh, Rahvapartei nimel kolmeks minutiks kolleeg Rüübichile, palun. jaa, härra Manka peaks kõigepealt saama sõna, aga teda hetkel siin ei ole. armas härra president, daamid ja härrad, äh, mul on väga hea meel, et me räägime täna siin Euroopa Parlamendi eelarvest loomulikult on siin palju ebakindlust seoses Brexitiga, mis on selgusetu endiselt, me ei tea, mis järgmise neljakümne kaheksa tunni jooksul sellel teemal toimub, me eeldame, et meie eelarve äh, peaks olema ikkagi ette valmistatud äh, ilma äh, lepinguta Brexiti jaoks. ja ka loomulikult selleks, et britid jäävad Euroopa Parlamenti, mis oleks äh, meie esimene prioriteet. seetõttu rääkisime läbi ka Euroopa Parlamendi juhatusega, meil on siin kärpeid kaheksateist miljoni euro eest, meil on esialgne, meil on kokkulepe ka peasekretäriga selle üle ning oluline on, et eelseisva Äh, valimiskampaania ajal suudame me võidelt, võidelda võltsuudiste vastu. Äh, Euroopa Parlamendi äh, itimehed ka leidsid uue rühma, kes aktiivselt tegutseb selles valdkonnas. me peaksime siin tõesti sellele vastu astuma ning kontrollima Äh, seda, et, et äh, meie äh, alased uudised oleks tõesti õiged. me, siis on teised teemad, näiteks see vabatahtlik pensionifond, mina, mis jäetakse alles, mina ei ole juhatuse sellise otsusega tegelikult nõus aga kokku, kokkuvõttes räägime me siin sellest, et ka et et me nõuame juhatuselt, et vähendataks iga, igal juhul bürokraatiat, see on ka meie saadikute jaoks oluline. peame tõesti äh, lahti saama sellest liigse bürokraatia probleemist, me peame äh, selgelt nägema, kes vastutab täpselt mille eest. seetõttu ma leian, et loomulikult, kui Brexit, äh, ilma lepinguta Brexit äh, tõeks saab, siis see tähendab seda et, et kuus protsenti saadikutest lahkub üks suur öö, probleem on meil siin ka sooline palgalõhe. nimelt öö, assistendid, fraktsioonide töötajad öö, saavad erinevatel alustel palkadega, palka. seetõttu minu arvates oleks mõistlik see palgaalus ka ühtlustada. ka meditsiiniteenistus peaks mängima olulist rolli tulevikus, samuti on vaja tagada piisav sissetulek ka praktikantidele. viimane asi. delegatsioonid ja ametlikud missioonid. ma arvan, et et seal, seal on sageli liiga palju inimesi, saadikud peavad siis otsustama, keda täpselt kaasa on vaja võtta, millised assistendid ja millised tõlgid, nii saame me ka raha kokku hoida. aitäh!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 suur aitäh, austatud parlamendisaadikud. Äh, kui räägime Euroopa Parlamendi eelarvest, siis me peame vaatama, milline on meie peamine äh, eesmärk ja missioon. me peame äh, vähendama kulusid, mis on seotud meie seadusandliku tööga ja kõik, mis on võimalik, tuleks maha võtta siis eelarvet. Äh, kümme aastat tagasi äh, oli meil sarnane roll äh, ja sarnane olukord, ei olnud piisavalt planeeritust ja see takistas rahaliste vahendite tõhusat ärakasutamist, me peame tagama tõlke Äh, sageli kasutatakse väliseid tõlgijaid äh, ilma vaatamata, kas äh, tegelikult meil on olemas ka sisene suutlikkus näiteks teistes Euroopa Liidu institutsioonides. kui me räägime institutsionaalsete mm, tekstide tõl-, tõlkimisest, siis me oleme kümnemiljonilise reservi aastas leidnud selleks. me peame vaatama ka, milline on koostöö institutsioonide vahel, olemasolevad institutsioonide ressursid tuleks teha kättesaadavaks ka teistele institutsioonidele, ainult nii nii on võimalik äh, saavutada säästu äh, ja kasutada ära reserve me peame tagama äh, selle, et meie kodanike elukvaliteet oleks hea, et oleks uusi töökohti mm, aga väga sageli me seame iseendale tõkkeid nendes püüdlutes. parlamendi assistendid sageli peavad väga vähese raha eest tööd tegema ning äh, äh siis äh, äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli tuhat seitsesada taotlust ühes kuus personalivahetuseks parlamendikomisjoni vahel. kes neid taotlusi teeb? komisjon arvab, et äh, need äh, taotlused ei ole tehtud äh, tõsiseltvõetavana ja alahindab neid. viimase kolme aasta jooksul me suutsime seda probleemi lahendada ja arvu vähendada üheksale tuhandele aastal, aastas ja me oleme suutnud seeläbi ka raha säästa. Ähm, ma tahaksin tänada eelarvekomisjoni saadikuid, esmaspäeval toetati tehti ettepanekud, äh, milleks, millega lõpetati mm, hääletusselgitustega seonduv probleem, mis aitab ka äh, raha säästa, tõlgid ei pea tõlkima äh, sõnavõtte, mis on mõeldud ainult parlamendisaadikute koduriigi kuulajaskonnale me peame vähendama bürokraatiat endiselt, me peame vähendama reisieelarvet Brüsseli ja Strasbourgi ja Luksemburgi vahel, me peame videokonverentsi võimalusi rohkem ära kasutama selleks, et ise reaalselt kohale reisida, on veel probleeme. näiteks puudutab see ka akrediteeritud assistente, kes võib-olla juba kaks ametiaega tööd teevad ja mm, sotsiaalsete pensioniõiguste saavutamiseni läheb, jääb neil vaid mõned päevad puudu või paar nädalat puudu. mõnikord Euroopa Parlament, aga see puudutab ka teisi institutsioone, on koht, kus inimesed peavad kannatama mm, Eh, tagakiusamist ja seetõttu tuleb inimestele pakkuda psühholoogilist abi ja toetamist ja mul on hea meel, et selles osas on ka kokkuleppele jõutud, kuid oleme me teinud juba tööd selle nimel, et lihtsustada parlamendi mm, eelarvemenetlust, me oleme liikunud lähemale oma eesmärgile ja ma usun, et pärast maikuud uued parlamendisaadikud eh, kindlasti saavad selle protsessi veel lõpule viia, seeläbi saame me nii raha säästa kui inimressurssi samuti Äh, ja meil äh, pea, me peame võtma arvesse ka äh, Brexitit, ka seda, milline see Brexit on, on see järsk Brexit või, või korrapärane Brexit, vastavalt sellele me peame ka oma menetlusi korrigeerima. me teame, et Brexiti otsus võeti vastu referendumil valeinfo põhjal ja oluline on selgitada Euroopa Liidu positiivseid külge, külgi Äh, oluline on äh, viia Euroopa Liit äh, koha lähemale kodanikele ja seetõttu me valmistame ette Mm, võimalusi selleks, et inimesed läheksid kohale erinevatesse piirkondadesse ja aitaksid äh, rääkida Euroopa Liidus, see on eriti oluline just koolinoori silmas pidades. ma tahaksin tänada äh, kõikide fraktsioonide esindajaid, variraportööre, me tegime koostööd selleks, et jõuda kõige paremate lahendusteni Äh, kõik need inimesed on äh, mind, minu töös väga palju aidanud, mõnikord me pidime ka öösiti tööd tegema ja nädalavahetuseti samamoodi minu kaastöötajad tegid seda tööd vabatahtlikul alusel, omaalgatuslikult ja see on hämmastav, kui eneseohverdav, ennast, ennast ohverdavalt inimesed tööd olid valmis tegema, need olid fantastilised inimesed ja tahaksin neid tänada. pärast viiteist aastat siin töötamist on see minu viimane raport siin Euroopa Liidus ja minu viimane sõnavik, mul oli väga hea meel osaleda parema Euroopa ülesehitamisel, aitäh! Um, suur aitäh, soovime teile kõike head ja nüüd saab kaheks minutiks sõna proua Kardia Zabal-Rubial. aitäh, proua president. tahaksin tunnustada härra Mankat hea töö eest äh, ja nii kiire töö eest, samuti äh, hea töö eest viimase viie aast-, viieteist aasta jooksul siin parlamendis. meie parlament hakkab nüüd tööd lõpetama ning on aeg kokkuvõtteid teha. me oleme tegutsenud äh, kokkuhoidlikult, äh, kohanenud inflatsiooni ning uute tingimustega, me oleme pidanud parandama turvalisust oma hoonetes, võitlema võltsuudistega ning äh, võtma arvesse ka seda, et meid jääb järgi võib-olla kakskümmend seitse. eelarve eesmärk on võimalikult optimaalselt kasutada äh, olemasolevaid ressursse meie õigusloomelises töös. seadusandlikul institutsioonil on vaja eeskuju näidata. muutused ei olnud väga lihtsad, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal lõi nooruse noorsoo INTA äh, rühm kampaania selleks, et tagada õiglane palk ka meie noortele praktikantidele, me oleme seda saavutanud, aga selleks kuulus viis aastat. samuti oleme võidelnud igasuguse ahistamisega, seksuaalse ahistamise vastu, tänu parlamendi ning mõningate saadikute pühendumusele oleme me saavutanud öö, äh, ka öö, äh, tugevama öö, võrdõiguslikkuse taseme. siin peab olema ka õigus äh, äh, äh isa või ema puhkusele ning samuti äh, nii, et säiliks ka saadikutel hääletusvõimalus, seega me peaksime leidma mingisuguse distantsi pealt hääletuse tehnilise võimaluse. aitäh, järgmisena härra Kusmjuk suur tänu, proua president. mis puudutab Euroopa Parlamendi ähm, järgmise aasta eelarvet, siis sooviksin kõneleda ECR fraktsiooni nimel finantsperspektiivis eh, on ka sisse kirjutatud, et eelarvevahendeid tuleb kohelda võimalikult ettevaatlikult, seetõttu mind natukene ajab ärevusse see et, et neli koma kolm protsenti eh, suurendatakse eh, meie eelarvet, kaks koma kolm protsenti sellest moodustab inflatsiooniga kohanemine. ei ole ka väga veenev see, et laiendatakse meie diplomaatilist tegevust Indoneesias, Etioopias. mind rõõmustab see, et eelarvekomisjon toetab ka äh, ühe töökoha äh, põhimõtet Euroopa Parlamendi jaoks, sellega saaksime me, me säästa sada nelikümmend miljonit eurot aastas samuti tuleb austada akrediteeritud assistentide olukorda, mis puudutab ka nende pensioniõigusi pärast kahte ametiaega. tuleb kontrollida ka vabatahtliku pensionifondi olukorda Äh, pärast seda, kui äh, uuendused juhatuse poolt on sinna sisse viidud. aitäh, nüüd kaheks minutiks proua Jäätemägi. lugupeetud juhataja, parlament peaks äh, rahakasutuses olema e eesmärgiks, kui me soovime läbipaistvust ka teiste poolt, siis peame me ka ise suutma nii käituda kahetsusväärselt. parlamendi eelarve on endiselt liiga kõrge ja kuigi komisjonis äh, midagi kärbiti. minu fraktsioon seisab eelkõige avatuse eest, läbipaistvuse eest ning mõistliku rahakasutuse eest. üks oluline aspekt äh, avatuse ja läbipaistvuse edendamiseks oleks parlamendi ehitamise poliitika mitterakendamine ülejääkidest teistest valdkondadest. tihtipeale on jäänud mulje, et erinevate eelarveridadelt eh, planeeritakse liigseid vahendeid selleks, et aasta lõpus oleks võimalik need ehitistele suunata kui raha selleks otstarbeks soovitakse, siis on vaja teha seda avatult eh, normaalse eelarveprotsessi käigus. nüüd eh, teine valdkond, eh, mis puudutab personalikulude suurenemist, see on eelarve real ligi kuus protsenti suurem, sain vastuse, et see tuleneb õigusloomelistest menetlus- nagu indekseerimisest ja ja ülendamistest kuus protsenti on tõesti palju selle jaoks, aga see tõenäoliselt eh, sisaldab ka kümmet uut ametikohta, eh, millest parlament avalikult rääkida ei taha. lugupeetud juhataja, lõpetuseks sooviksin tänada kolleegi ja raportööri Mankat. koostöö temaga on olnud väga meeldiv ja samuti on see toiminud hästi ka teiste variraportööridega ja tahaksin omalt poolt igal juhul äh, Äh, me nentida, et tegemist on viimase sõnavõtuga. Äh, aga tahaksin öelda, et äh, kärped, avatus, vastasel korral Euroopa Parlament ei suuda väljakutsetega toime tulla, aitäh. And... aitäh, loomulikult soovime teile kõike head tulevikuks. nüüd annaksin sõna pooleteistkümneks minutiks proua Trüppelile tere õhtust, proua president, austatud kolleegid, ma tahaksin äh, alustada proua Jäärtemägist. Äh, jah, meie jaoks on läbipaistvus ja säästmine olulised parlamendi eelarves, üldiselt loomulikult leiame me, et meil on vaja eelarvet, millega parlament saab hästi ka oma tööd teha. selleks on meil vaja piisavalt ressursse. parlament on senini alati üritanud jääda selle kahe protsendi piiresse ning üritanud tagada, et me soovime ju äh, võimalikult palju oma eelarveraha anda Euroopa kodanikele, mitte kasutada seda oma huvides. samas peame meil olema võimalus ka oma tööd teha Äh, seega meil peab olema siin sisemine tasakaal fraktsioonide huvide, saadikute huvide, aga ka administratsiooni huvide vahel, kui siin süsteemis on liiga palju pingeid, siis sellega jõuame ka kuskile, seega meil on vaja leida see tasakaal, samas leian ma ka, et äh, meil on siin palju ambitsioone, mida, milleks meil on vaja seda äh, Äh, äh, meil on vaja äh, igasuguseid ülesandeid teha, täita, samas saaksime me näiteks tõlkide pealt kokku hoida, see ei puuduta üldse tõlki isiklikult. samuti, mis puudutab meie delegatsioonide reise, siis seal saame me olla palju kokkuhoidlikumad, lühemat maad ei pea sõitma ka äriklassis, siin on ka suuri säästuvõimalusi see, see, nii et meil loodetavasti oleks ka piisavalt raha, et oma tööd õigesti teha. aitäh, härra Viigas, te ei ole kohal, seega härra Valli, üks minut suur aitäh, lugupeetud president. mina usun, et demokraatiaga käivad kaasas teatud kulud, aga probleem ei ole nendes kuludes, mida demokraatiast tuleb välja käia, vaid hoopis raha raiskamises. ja eh, siin viie aasta jooksul parlamendis olen näinud piisavalt raha raiskamist eh, raha, mis eh, läheb Euroopa parteidele ja sihtasutustele eh, ja see on umbes kuussada kolm, äh, kuuskümmend kolm miljonit eurot äh, järgmise aasta seisuga. ja see on siis kulunud äh, parteide toetamisest ja kogu eelarve on kahe tuhande neljateistkümnendal aastal olnud Äh, üle ühe miljardi, aga praeguseks on see tõusnud juba üle kahe miljardi ja te mõistate ju, et väga keeruline on äh, valimiskampaaniat kodanikele teha, äh, rääkides säästmisest, kui eelarve on nii palju suurenenud ja nüüd pärast Brexitit on meil umbes viiskümmend saadikut vähem, aga me siiski suurendame eelarvet. aitäh härra ellison kaks minutit. <clears throat> aitäh proua president täna räägime me siin euroopa parlamendi kuludest ja tuludest kahe tuhande kahekümnendal aastal. parlamendi eelarve on umbes kaks miljardit eurot, siis peaaegu neli protsenti rohkem, kümneid miljoneid rohkem kui varem. seda tohutut summat on vaja näiteks selleks, et veelgi rohkem Euroopa kodanike, eh, inim-, eh, kodanike ajusid pesta, rääkides Euroopa väärtustest. meil on erinevad infokeskused, mobiilsed infokeskused liikmesriigis nüüd, riikides nüüd plaanis. Need on kallid eh, rajatised, millega üritatakse Euroopa kodanike ajusid lihtsalt pesta. loomulikult peame me rääkima kõige suuremast ohust Euroopa väärtustele. proua president, tohutud hulga moslemiriikidest pärit migrantide siia tulemine on meile suur oht, islam ei ole kooskõlas vaba Euroopa väärtustega. sellevastane võitlus peaks olema meie jaoks kõigi, meie kõigi jaoks oluline prioriteet. sellest eelarvest rääkides tuleb tunnistada, et me oleme jällegi jätnud kasutamata võimaluse kärpeid sisse viia parlamendisaadikute palkasid ei ole vähendatud. ning samas on öö, öö, jäetud samas ka hüvitised. parlament hoolitseb enda eest väga hästi, nii hästi, et tuleb värvata veel uusi inimesi, kes hakkavad veel rohkem Aafrikasse ja Aasiasse reisima. see on hullumeelsus. proua president, meil seisavad ees valimised ning on aeg, et Euroopa kodanikud karistaks Euroopa eliiti, on aeg muutusteks, on aeg puhastuseks. aitäh. härra Fernandes, kaks minutit. suur tänu. ma soovisin teid kõiki tänada, eelkõige raportööri, kes on teinud siin parlamendis väga head tööd parlamendi eelarve koostamine ei ole kunagi lihtne. ja ta on isegi veel raskem aasta enne valimisi, siis, sest esitatakse erinevaid muudatusettepanekuid, mis alati ei pruugi olla isegi vastuvõetavad, niisiis, palju õnne Vladimir Mankale ja ka kõigile variraportööridele, kes osalesid selles projektis. Euroopa Rahvapartei on alati äh, kaitsnud läbipaistvust ning äh, selget eelarvet, samas meil on vaja piisavalt raha, et oma äh, õigusloomelist tööd ka väljapaistvalt teha. sellega käivad kaasas aga suured kulud Euroopa kodanikele. ma arvan, et me oleme teinud siin parlamendis head tööd. seda ka tänu meie suurepärasele personalile. meie eesmärk on vähendada kulusid nii palju kui võimalik. aga see ei saa olla vastuolus meie äh, peamiste põhimõtetega, nagu näiteks mitmekeelsus, kõigil peab olema õigus oma keeles siin kõnelda, meil on vaja ka dokumente tõlkida. loomulikult on võimalik säästa aga see ei peaks kuidagi õõnestama mitmekeelsuse põhimõtet. loomulikult meil on nüüd see parlamentaarium ja Euroopa ajaloomaja ja meil toimuvad näitused liikmesriikide parlamentides, jah, sellega käivad kaasas omad kulud, aga selle, seeläbi me ju tutvustame seda inimestele, mida me teeme ning räägime Euroopa väärtustes, väärtustest, me peame leidma äh, tasakaalu eelarve ranguse, läbipaistvuse ning vajalike kulutuste vahel, mida meil on vaja teha, et oma õigusloomelist tööd võimalikult hästi teha. kaks minutit, härra Hauas. Um... suur tänu, proua president. suur tänu ka Vladimir Mankale tema töö eest raportöörina. aga suur tänu Vladimirile ka selle eest, et ta on olnud minu väga hea kolleeg viimase kahe aasta jooksul eelarvekomisjonis. proua president, üks teema, mida ma soovisin tõstatada, on lõige kolmkümmend üks, kus räägitakse parlamendi assistentide probleemidest. Neil jääb mõni päev puudu kümneaastasest äh, äh, ametiajast, seda tulenevalt äh, valimistsüklist. loodetavasti see probleem lahendatakse ning nad saavad oma pensioniõigused ka tulevikuks kätte. praktikud ei peaks tööt-, praktikandid ei peaks töötama tasuta ja igaüks peab, peaks saama töötada ilma, et teda seksuaalselt ahistatakse eurofoobid siin parlamendis ütlevad, et Euroopa Parlament on väga kallis koht, aga öö, ta on üsna positiivne näide võrreldes teiste sarnastega, näiteks USA kongressiga, Euroopa on suur maailmajagu, siin on viissada miljonit inimest ning demokraatial on ka oma hind. ja kui see hind ei, kui, kui, kui Euroopa ei, ei ole väärt igale, igalt kodanikult neli eurot aastas sisse kasseerida, siis äh, see ei ole ka õige. loomulikult äh, võiksime me öö, äh, kaotada selle teise töökoha. kui härra Macron on äh, tõsiseltvõetav, siis ta võiks siin midagi ette võtta, sest tema on ainuke, kes siin midagi teha saab. aga parlamendil on ka omad prioriteedid ning üks nendest on eriti tähtis, nimelt et mitmekeelne parlament peab jätkuma. parlamendi prioriteetiks peab olema öö, äh, rääkida kõikidega Euroopa Liidus, seetõttu ma olen vastu sellele, et me ühestki elemendist siin meie parlamendi töös võetakse ära tõlge. sest mu-, muidu me unustame oma tähtsa töö, töö peamised eesmärgid, me pea, paneme, peame siis raha tähtsamaks kui meie tööd. suur tänu, et lubasite kauem kõneleda. aitäh, härra Depree, kaks minutit. Merci, madame la president suur tänu, juhataja, vaatamata töö kvaliteedile, mis meie raportöör on teinud, keda ma sooviksin õnnetleda ja ka variraportööre eh,, Annelit, eh, meie variraportööri, olema hämmastanud selle kokkuleppe osas, mis eelarvekomisjonis saavutati. jah, loomulikult eh, ma mõistan, et kaheksateist miljoniline vähendus, mis on saavutatud eelarvekomisjonis võrreldes esialgse ettepanekuga, on saanud kinnituse juhatuse poolt. mina isiklikult leian, et see kärbe ei ole piisav. eelarve suurendamine parlamendi poolt peaks minu arvates arvesse võtma erakorralisi olukordi, mis on seotud ka eh, inflatsiooniga, kui ma näen, et eh, personali eh, kulud on suurenenud kuus protsenti järgmisel aastal, siis ma küsin endalt, mis on selle kvaliteet nii et mis siis äh, meie eest siin varjatakse selle äh, tõusu äh, juures? eriti valmistab mulle muret see, et diplomaatilisi tegevusi kavatsetakse laiendada niisugustes kohtades nagu Indoneesia ja Türgi. aga veelgi olulisem on see, et ehkki meil on seal saatkondi ja esindusi, mis on ka kulukad. Äh, välistegevuse raames on mul raske ette kujutada, mis oleks siis veel Euroopa äh, Parlamendi esinduste lisandväärtus. ja äh, mis puudutab Euroopa elamuse keskusi kõikides riikides, siis samamoodi ei jaga ma Ramanga seisukohta siin meil oleks tarvis tõhusaid mehhanisme, et kodanike parlamendi tegevust ja tema prioriteetide osas teavitada ja ma arvan, et me ei tohiks siin investeerida hoonetesse, vaid pigem ajakirjanikesse, kes jagavad asjakohast infot, aitäh. madam president tänan juhataja nagu ikka E-, eelarvekomisjoniga ma alati nõustun sellega, mida ütleb härra Depre. kuid ma tahaksin lisada siiski ühe asja. pärast seda, kui tänan härra Mankat raporti eest, ma tean oma käest, kui raske on saavutada kompromiss büroo ja eelarvekomisjoni fraktsioonide ja avalikkuse nõu-, nõuete vahel. suurepäraselt tehtud töö, härra Manka. ainult üks asi. rohkem töökohti äh, fraktsioonidele. Äh, seda juhtus siis siis, kui mina olin raportöör, me tahtsime seitsekümmend kuus uut töökohta poliit- äh,, fraktsioonide jaoks. ja hästi kalkuleeritud kamuflaažiga kalibreeritud manöövri abil nad said oma tee äh, kätte. kuid see just käivitab just äh, Brexitist, Orbanist, kollaste vestide ja teisi frustreerinud inimesi kolleegid, tegelegem selle diktaadiga ja püüame siis äh, äh, erakondade juhtide isu piirata, vastasel juhul me ei saa äh, tuntuks oma mandaadiga, vaid kui äh, keskpärase äh, partei äh, osapooled. härra Arnold, tänan see küll ei peaks olema minu osas see Brexit, kuid kahjuks need ühel või teisel viisil ähm, Ühendkuningriik äh, hakkab panustama ka Euroopa Parlamendi eelarvesse üle miljardi euro. on nüüd, et kakskümmend viis ütleb, lõpetab selle reisimise Brüsseli ja Strasbourgi vahel see parlament on hääletanud erinevates komisjonides raportitest kuust kuusse ja aastast aastas ikka ja jälle muutus ei toimu. ja me ei saa seda otsustada ja see on erinevus meie koja ja esindajate koja vahel, mida mainiti. vähemalt selles raportis